lugupeetud daamid ja härrad, meie päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Ülemkogu kohta kahekümne esimesest kahekümne teise märtsini. Äh, ja äh, kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Schott tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, ähm, lugupeetud president, pealepirääkija. nõukogus toimuvad väga olulised arutelud äh, kogu raames strateegiliste võimaluste kontekstis, mis Euroopa Liidu ees on. kõigepealt alustan majandusest. juhid ähm, arutavad äh, olemasolevat majanduslikku olukorda ja panevad paika prioriteedid aastaks kaks tuhat üheksateist ja sealseks majandusjuhtimise poolaastaks. Äh, ülemkogu toetab ka euroala soovitusi Euroopa nagu ka muu maailm on silmitsi süsteemsete muutustega, mis on tingitud digiüleminekust, andmemajanduse tõusust ning üleminekust rohemajandusele ja nende võimaluste kasutamine on võtmetähtsusega tulevast õitsengut silmas pidades. selleks, et tugevdada majandusbaasi, peame tagama selle, et meie erinevad poliitikad, sõltumata sellest, kas nad on digitaalvaldkonna, kaubandus, ühtseturupoliitikad, oleksid mobiliseeritud ühtselt selleks, et ähm, seista vastu nendele väljakutsetele ning kaitsta Euroopa Liidu strateegilisi huve. ülemkogu äh, peab põhjalikke ja tulevikku vaatavaid arutelusid nendel küsimustel. veel üks kriitilise tähtsusega küsimus puudutab kliimamuutusi, mida me just äsja ka arutasime. nagu arutelu käigus märgiti, siis meie liiduna peame aitama üleilmseid ambitsioone suurendada ja me peame olema juhtrollis endiselt kliimamuutuste vastases võitluses. me peame aasta kaks tuhat kolmkümmend raamistiku äh, ellurakendamisega jätkama ja me peame tegelema ka pikaajalise üleminekuga kliimasõbraliku äh, keskkonna teel me peame pakkuma selleks üleminekuks piisavalt stiimuleid eh, ja õigeid stiimuleid ja me peame tagama, et mitte keegi ei jääks kõrvale me peame võtma arvesse regionaalseid eripärasid ning erinevaid sotsiaalmajanduslikke asjaolusid Euroopa Ülemkogus räägitakse ka sellest, kuidas edasist tööd teha selles vallas. Hiina on nendes küsimuses võtmetähtsusega mängija ja meie riigipesu valitsusjuhid peavad arvamuste vahetuse suhetes Hiinaga, võttes arvesse ka tulevast Euroopa Liidu Hiina tippkohtumist. lisaks, meie demokraatiate nurgakiviks on see põhimõte, et kodanikud peaksid saama valida informeeritult ja turvaliselt, kõigepealt ja Euroopa valimiste eel äh, eesistuja äh, annab äh, infot selle koha pealt, kuidas kaitsta demokraatlikke protsesse manipuleerimiste ja rünnetest nii Euroopa Liidu siseselt kui väljastpoolt. riigipäid ja valitsusjuhte informeeritakse ka sellest, äh, kuidas võidelda nende teemade vastu, äh, võttes arvesse e-, eelmisel aastal tutvustatud tegevuskava. järgmisel nädalal ähm, kohtub äh, ülemkoguga artikkel viiskümmend raames selleks, et arutada hiljutisi arut-, arenguid Brexiti küsimuses. president, lugupeetud daamid, olla või mitte olla Euroopa Liidu liige eksisteerida või mitte eksisteerida. see on see küsimus, millega Briti parlament peaks tegelema ja tegeleb ka praegu. jah, aga me peame tegelema Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kodanike elu puudutavate küsimustega ja praegusel hetkel me oleme otsust, otsustuskindlad et äh, me tahame edasi liikuda selle leppega, mis eelmisel aastal kokku leppe, lepiti ähm,, aga me peame võtma arvesse ka Iirimaa küsimust, olles nüüd aus, lisatagatiste andmisena, andmisega, mida me äh, detsembris, jaanuaris ja esmaspäeval tegime, äh, oleme me teinud omalt poolt kõik, me ei tea, mida rohkemat teha, meie oleme oma põhimõtete ja võimaluste piirini jõudnud, eriti mis puudutab äh, Iiri backstopi küsimust ja kodanike õigusi, aga me oleme endiselt avatud läbirääkimisteks ja selgitusteks, kui see saab omalt poolt aidata kaasa ratifitseerimisprotsessile Ühendkuningriigis Äh, need selgitused ähm, aga äh, ei tohiks minna vastuollu äh, backstopi eesmärkidega, neid saaks kasutada ainult selleks, et aidata ja need peavad olema ajutised. Euroopa Liidu poole pealt me teeme omalt poolt kõik, et aidata lahkumisleppe küsimuses ja Ehm, Ühendkuningriigi pool peab omalt poolt nüüd äh, selguse majja tooma, aga äh, väga tõenäoline on see, et isegi siis, kui Briti parlament äh, hääletab tagasiastumis- või väljaastumisleppe poolt lähipäevadel, siis sellega peab kaasas käima tehniline ajapikendus, mis on ajaliselt piiratud ja see võib viivitada nõusolekumenetlust ähm, ja seda peab ka ülemkogu arutama kui sellist taotlust arutada, siis meie Äh, tahame kuulda usaldusväärset õigustust või põhjendust sellisele pikendusele, äh, aga ma olen veendunud, et meie institutsioonid suudavad selle protsessi lõpule viia võimalikult kiiresti ning suudavad seeläbi äh, tagada selle, et lepe õigeaegselt ka ellu rakendub. nagu ma ütlesin, siis me oleme avatud läbirääkimisteks senikaua, kuni lõppeesmärk on siiski kindel ja silme ees ja kui nendel läbirääkimistel on tõesti ka mõte sees. Briti parlament ja Ühendkuningriigi valitsus peavad seetõttu tulema välja selge suunaga, kuhu nad äh, liikuda tahavad ja mille taga on enamus, nad peavad andma ka ajakava äh, selleks kõigeks, aga äh, senikaua, kui seda ei ole, siis ainus kindlus, mis meil on, on see, et meil on järjest rohkem ebakindlust kodanikele ja ettevõtete jaoks ja see on kaasa toonud juba selgeid majanduslikke mõjusid majandusaktiivsusele, investeeringutele ja ka töökohtadele ja seetõttu on äh, järjest rohkem vajalik see, et me jätkaksime omapoolsete ettevalmistustega, võttes arvesse mis tahes äh, tulemusi ja me peame arvesse võtma ka äh, lepete lahkumise võimalust, riiklikul tasandil liikmesriigid ja ka nõukogu intens-, intensiivistavad oma tööd selles vallas ja me tugineme sellele tööle, mis juba tehtud on selles vallas mind julgustab äh, see, et ma näen, et on erinevaid kriisimeetmeid ja, ja valmidusmeetmeid, mille osas me oleme saanud juba kokku leppida, vaatamata äh, suurele töökoormusele, mis meil äh, enne val-, ametiaja lõppu on eesistuja on kindel, et tänu teie koostööle on võimalik äh, lõpule viia äh, viimaste äh, erimeetmete vastuvõtmine õigeaegselt, aga me loodame ka, et samas neid vaja ei lähe. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh, proua Schott ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjoni esimene asepresident härra Timmermans, palun, sõna on teil. suur tänu, härra president niisiis, siin me oleme peale veel üht hääletust Briti alamkojas on väljaastumisleping tagasi lükatud, lisati selgitusi ja vaatamata igasugustele selgitustele ja jõupingutustele, mida on teinud Michel Barnier, Jean-Claude Juncker selleks, et abistada Theresa May'd, hääletati väljaastumisleping maha ja täna ootame järgmist hääletust alamkojas. sest äh, ainus, kes meile suunda saab näidata, kuidas edasi minna, on tegelikult äh, Ühendkuningriigi parlament, alamkoja liikmed ja mina arvan, et see koda siin ja Euroopa Komisjon on üldse, et me tahaksime nii vähe kahju tekitada eurooplastele kui võimalik, olenemata sellest, kus nad elavad, Ühendkuningriigis või Euroopa mandril meie, meil on kohustus mõelda meie kodanikele, ettevõtjatele, mõelda nendele mõlemal pool. Um häälik ole väina. nüüd väga tähtis on äh, Briti valitsuse punaseid jooni järgida ja meil on vaja vältida Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelist äh, nii-öelda äh, kindlat piiri. ma ei näegi ühtegi paremat võimalust kui olemasolev leping. loomulikult me tahaksime jätkuvalt mõelda sellele, et me ei taha kellelegi kahju tekitada, Brexit on väga kahjulik nii Ühendkuningriigile kui Euroopa Liidule, aga meie kohustus on Briti kodanike hääl, hääletustulemuse põhjal edasi töötada ja meie seisukoht, et me kahju ei taha teha, see ei saa muutuda, kuid praegu äh, sõltume Briti poliitilisest süsteemist, nemad peavad ütlema, kuhu edasi, lahendus peab tulema Londonist. ja loomulikult Euroopal on järgmistel aastatel ka muid küsimusi vaja lahendada, sellepärast äh, kavatseb ülemkogu keskenduda ka muudele teemadele, tööstuspoliitika. meie tööstus on väga tugev, see on meie majanduse äh, mootoriks ta annab üle kahe kolmandiku meie ekspordist ja sellepärast tulevad partnerid otsima äh, meiega kokkuleppeid, äh, vabakaubanduslepinguid, aga me peame enamaks olema valmis, me tahaksime õiglast konkurentsi soodustama nii kodus kui ülemaailmselt ja võitlema kliimamuutuste vastu. liikmesriike tuleb üles kutsu, kutsuda toetama Euroopa projekte, mis on kõige olulisemad meie kõigi jaoks, näiteks puhas energia, äh, uued akud, äh, mitmed äh, tööstusmeetmed. ja paralleelselt sellega peame oma väärtusi kaitsma, sest me tegelikult töötame ju Euroopa kodanike heaolu nimel me tahaksime võrdseid töötingimusi, me tahaksime kodanike heaolu parandada ja meie mm, soov on viiesaja miljoniga tarbijaskonna elu muuta õiglasemaks, paremaks, arvestades kõiki eh, meie eh, elu dimensioone, arvestades kapitaliturge, arvestades eh, digitaalarengut. ülemkogul saame rääkida ka suhetest Hiinaga. mõne aja pärast toimub Äh, tippkohtumine Euroopa Liidu ja Hiina vahel, ähm, meil on äh, äh, tegemist rivaaliga, konkurendiga, kellel on alternatiivseid juhtimissüsteeme mõeldud ja pakutud, oluline on avatud kaasav majandus, koostöö globaliseerumise tingimuses, Euroopa on kõige avatum majandus maailmas aga me samas kaitseme ka mitmepoolset lähenemist, üht, ühiseid äh, väärtusi ähm, ja samas me ei taha sugugi olla naiivsed, mõeldes vabakaubandusele ja sellepärast tegime ettepaneku rahvusvahelise avalike hangete instrumendi vastuvõtmiseks selleks, et kogu maailmas toimuks, äh, äh, toimuksid hanked võrdsetel alustel tahaksime, et äh, meie suhted Hiinaga oleksid äh, rajatud vastastikusel usaldusel, meie ettevõtted saaksid kasu samasugustest tingimustest Hiinas kui Hiina ettevõtted Euroopas. kahjuks praegu nii veel ei ole ütlematagi on selge, et me tahame strateegilisi huve kaitsta, tahame oma töötajaid, ettevõtjaid, kodanikke kaitsta ebaausa konkurentsi eest ja sellepärast pakkusime uue raamistiku välja selleks, et filtreerida välismaiseid investeeringuid. nüüd äh, tervitan siin Euroopa Parlamendi suurepärast tööd Äh, selleks, et rekordilise ajaga äh, läbi vaadata kõik need olulised strateegiad. me soovime olemasolevat mitmepoolset süsteemi parendada, abi, riigiabisüsteemi täiustada. Hiina peab samuti vastutustundlikult käituma ja Euroopa Liit peab olema ka äh, esirinnas kliimakaitsel ja aastal kaks tuhat viiskümmend võib meist saada esimene kliimaneutraalne majandusruum ja me saame olla eeskujuks teistele. me peame võtma vastutuse kliimaeesmärgide täitmise eest ja komisjoni jaoks tähendab see seda, et me peame äh, mitmeaastases äh, finantsraamistikus ka piisavalt vahendeid kliimaeesmärkidele andma ja me peame investeerima rohkem taastuvatesse energiaallikatesse ja me ei tohi kelleltki tööd ära võtta, äh, sest et on võimalik heitmeid vähendada, aga samal ajal olla ka äh, see, kes loob innovatiivseid, kvaliteetseid töökohti. tahaksin tänada seda koda siin et, toetuse eest ja ettepanekute eest jätkusuutlikus, äh, jätkusuutliku investeerimise valdkonnas, me saame selle üle uhked olla. Euroopa Liit saab olla esirinnas, kui me räägime erasektori investeeringute ümbersuunamisest selleks, et nad panustaksid ka Pariisi eesmärkide saavutamisse, loomaks kliimaneutraalne äh, ala. mind liigutab äh, väga see, et noored äh, lähevad tänavatele ja julgustavad meid ambitsioonikamalt võitlema. see on see Euroopa, mis annab mulle lootust tulevikuks ning tahaksin tänada Gretat ja teisi noori selle inspiratsiooni eest meil on vaja julgust äh, ka selleks, äh, et Äh, tulla toime suurema väljakutsega meie äh, demokraatia jaoks ja tegemist on teadlike püüdlustega meie arutelusid ja valimisi manipuleerida ning meie sõnum on selline, et Euroopa jääb avatuks. Äh, sõnavabadus on endiselt meie kõige väärtuslikum vara, aga me ei ole naiivsed. me teame, et on jõude, kes meie demokraatiat õõnestada ja lõhkuda tahavad ning valimiste kontekstis on see suureks väljakutseks ja me peame Eh, seda eh, endale teadvustama. ma tervitan siin seda, et Euroopa Parlamendi liikmesriigid eh, toetavad Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud meetmeid võitlemaks valeinfoga ja infomoonutustega. kuid me oleme selle võitluse alguses alles, väga palju on vaja veel ära teha me saame Euroopa Liiduna olla suveräänsed ainult siis, kui me kompromissitult oma väärtuste eest võitleme nii Euroopa Liidu siseselt kui ka siit väljastpoolt. suur aitäh, austatud president! suur aitäh, austatud komisjoni esimene asepresident! anname sõna kohe siis Michel Barnier'le, meie pealäbirääkijale. suur tänu, härra president! ja tere päevast kõigile teile. praegu on tegemist väga erakorralise, tõsise olukorraga, tõsise ajahetkega pikas läbirääkimisprotsessis. proua minister, härra president, te kindlasti mõistate, et ma olen teile väga tänulik kogu meie äh, meeskonna, läbirääkimismeeskonna nimel ja siin võib ka äh, öelda, et esimeste konverentsil kuuldu näitas, et äh, usaldus, mida te meile olete üles näidanud, ei ole kusagilt taevast kukkunud, see ei ole blankotšekk, Äh, me tahame läbi, läbirääkimisi pidada läbipaistvalt, äh, ausalt ja nüüd äh, härra Timmermans, proua minister, teiegi rääkisite sellest, et praegu on tegemist pikaajalise ebakindlusega. me loomulikult respekteerime Ühendkuningriigi suveräänset otsust lahkuda Euroopa Liidust, aga see puudutab kõiki. puudutab Ühendkuningriiki, Põhja-Iirimaad eriti, aga ka Euroopa Liidu kõiki liikmesriike ja meidki. tahaksin öelda, et Brexiti otsuse eest saab vastutada ainult Ühendkuningriik. ja esmane vastutus ummikseisust väljatulekuks, kus praegu läbirääkimised on. et see esmane vastutus on jällegi Ühendkuningriigi õlul. ja seda tuletas meelde täiesti selgelt peale hääletust ka Donald Tusk, ülemkogu president. nüüd me hakkame otsima lahendusi üheskoos, probleeme on väga palju, nii inimlikke, sotsiaalseid, juriidilisi, tehnilisi probleeme, on finantsvaldkonna ja majanduse probleeme, mille on tekitanud Brexit. tuleb hallata kõiki tagajärgi ja algusest peale oleme öelnud seda, et me tahame toetada toetada Ühendkuningriigi korralikku väljumist Euroopa Liidust. esimesest läbirääkimispäevast peale on Euroopa Liidu äh, eesmärk olnud vähendada ebakindlust nii, et lahkumine Euroopa Liidust oleks organiseeritud, toimuks vastastikuse usalduse alusel äh, ja selleks tuleks anda muidugi piisavalt aega, kakskümmend üks kuud kuni neli aastat, äh, sellest on praegu räägitud, aga muide, peale lahkumist äh, tuleb veelgi olulisem äh, protsess, läbirääkimised tulevaste suhete üle, sest Ühendkuningriik loomulikult jääb igal juhul meie liitlaseks ja sõbraks ja partneriks. Äh, sellega me oleme siis tegelenud kuude viisi ähm, rääkides läbi Briti valitsusega, mitte kunagi Ühendkuningriigi valitsuse vastu äh,. oleme püüdnud arvestada kodanike, ettevõtjate ja kõigi sidusrühmade huvidega äh, mõlemal pool Padekale ja Väina. tahaksin nüüd lihtsalt kõigile meenutada siin et kui Ühendkuningriik jätkuvalt soovib korrakohaselt lahkuda Euroopa Liidust ja kui see on tema jätkuv soov, siis see leping, mida me poolteist aastat oleme Theresa May valitsusega läbi rääkinud, see leping jääb ainsaks nii-öelda käepäraseks lepinguks ma usun, et see on kõigile selge ja selle lepinguga on veel viimastel päevadel Briti valitsuse palvel tööd tehtud selleks, et täpsustada lepingut, garanteerida teatud tingimusi kahe lisadokumendiga, mida me siingi arutasime, härra president. Ehm, Strasbourg on meid siin vastu võtnud ja me oleme arutanud neid küsimusi ja proua May soovis, et lepingule lisatakse ühepoolne deklaratsioon. mida siis see tähendab, mida see viimane esmaspäevane diskussioon tähendas? Briti äh, valitsus soovib äh, Briti alamkojale uusi kinnitusi ja garantiisid selleks, et Iiri piiri kaitsemeetmeid ehk backstopi eh, nimetataks ajutiseks. me tahtsime eh, seda eh, võimaldada, et Theresa May valitsuse ettepanekut toetataks alamkojas äh, tähtis on rahu ja stabiilsus Iirimaal, tähtis on, et suure reede kokkuleppe kõiki mõõtmeid arvestataks, Belfastiga arvestataks ja loomulikult meie jaoks tähendab see seda, et meie oma siseturg on samuti äh, terviklik, äh, peale Brexitit ka-, koosneb see kahekümne seitsmest liikmesriigist ja me tahaksime tagada selle, et äh, tarbijad mm, ei peaks muretsema toiduohutuse, looma heaolu, eelarve pärast, äh, finantskontrolli pärast, tollikontrolli pärast, käibemaksu pärast äh, ja me peame andma kõikide teie riikide ettevõtjatele kindlust, et importtoodangust, toodang järgib ka meie standardeid. muidugi praegu me räägime siin teoreetilisest Iiri piirist, aga samas tuleb mõelda, mida see praktiliselt tähendab, kas see mõjutab rahu Iirimaal, kas me saame kaitsta oma turgu, kõik kaubad elusloomad, mis piiri, Iiri, Põhja-Iirimaale tulevad Ühendkuningriigist ja jõuavad näiteks mm, Saksamaale, Poolasse, äh, kuna meil on ühisturuga tegemist, siis, siis me peame mõtlema sellele, et ei ole piiri. Äh, milliseid vahendeid äh, on meie käsutuses selleks, et tarbijad, eelarve ja ettevõtted oleks kaitstud, samas ilma selleta, et me mingit niisugust äh, müüri ehitaksime. nüüd äh, uued ettepanekud on teine referendum, äh, ilma lepinguta lahkumine, igal juhul soovitakse teatud juriidilisi garantiisid, Eh, mida Theresa May ka soovis eh, ja need garantiid, mis me andsime, need on ikkagi märkimisväärsed. Nendes lepiti esmaspäeva õhtul kokku ja eh, Briti valitsus toetas neid. president Juncker ütles ka kohe, et mingeid uusi ja täiendavaid tõlgendusi ei tule. lihtsalt kaugemale enam minna ei saa. see oli nüüd paari sõnaga kokkuvõte sellest, mis praegu toimub mis siis, milline on olukordne, äh, olukord äh, täna hommikul? ootame äh, ilma kokkuleppeta lahkumise hääletust täna Briti alamkojas ja peale hääletust loodame, et Briti valitsus saab meile positiivse signaali saata selle kohta, kuidas edasi minna meie ettepanekuga Ühendkuningriigi õlul lasub nüüd vastutus öelda, kuidas nad näevad meie omavahelisi suhteid tulevikus, milline on nende valik. see on see küsimus, millele täna tuleb vastus leida ja see küsimus äh, mm, tuleb lahendada enne, äh, kui jõutakse järgmise küsimuseni, kas mitte pikendada läbirääkimiste aega. nüüd meil on alusleping, meil on artikkel viiskümmend, kõik on kindlaks määratud, aga ka selle kohta on esitatud küsimusi. nüüd olukord on väga tõsine, sest äh, meil on oht, et äh, britid soovivad ilma kokkuleppeta Euroopa Liidust lahkuda Ühendkuningriik ja Euroopa Liit ei oma siis mingit lepingut Brexiti läbiviimiseks ja me ei tea, millised riskid ja tagajärjed meid ootavad. me soovime loomulikult, et kõik osalised oleksid valmistunud selleks, soovime seda kogu südamest. ja kõik liikmesriigid ja Euroopa Liidu eesistujamaa peavad olema valmis selleks stsenaariumiks, aga me ei ole selle nimel töötanud. me ei ole eh, kunagi töötanud selle nimel, et britid lahkuksid ilma kokkuleppeta. mitte kunagi. me oleme alati soovinud asjakohast korralikku eh, lahkumist eh, brittide poolt ja nüüd peame olema uueks olukorraks valmis lepingute alusel võib juhtuda ka, et britid lahkuvad ilma lepinguta Euroopa Liidust. ja isegi täna hommikul küsiksin, kas te olete või, ja minu käest on küsitud, kas te olete pettunud hääletustulemustes? minu vastus on kogu aeg ühesugune, me respekteerime Ühendkuningriiki ja tema rahvast, jääme rahulikuks ja ühtseks, austame äh, Ühendkuningriiki kuni nende erakorraliste läbirääkimiste lõpuni, kaitseme Euroopa Liidu huve ja kõigi Euroopa kodanike huve. suur tänu! suur tänu, sa oled ka Euroopa Parlamendi poolt äh, läbi rääkinud, aitäh, et sa oled informeerinud meie fraktsioone läbirääkimiste käigust. Äh, suur aitäh, et te pöö-, püüate lahendada nii olulist ja keerulist probleemi meie kõigi jaoks. ja nüüd liigume edasi fraktsiooni nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab Rahvapartei nimel sõna fraktsiooni esimees Manfred Weber. lugupeetud president, äh, asepresident, äh, äh, lähme nagu ka, milline katastroof mida me nägime eilse hääletuse tulemuse jaoks. jagaksin ühte kogemust äh, Portugalist, Portost, kohtusin noorte inimestega seal, kes äh, veetsid paar aastat äh, Inglismaal, töötasid seal, lahkusid Portugalist pärast majandusprobleeme, kuid naasid nüüd sinna kogu selle ebakindluse tuules Nad rääkisid oma sõpradest, kes jäid äh, maha Ühendkuningriiki, nad rääkisid, äh, kui rahulolematu on noor, noorem põlvkond seal, kuivõrd rahulolematud on nad äh, valitsusega. kannatab ju terve põlvkond selle käes, mis täna seal toimub. tervel põlvkonnal on vähem võimalusi kui eelneval põlvkonnal oma tuleviku jaoks terve põlvkond ei saa kasutada samu eeliseid, mida kasutas eelmine äh, põlvkond, terve põlvkond jääb eelmise põlvkonna poliitiliste otsuste ohvriks. seega leian mina, et meie eurooplastena peaksime olema nende noorte brittide poolel, me ei peaks neid äh, jätma üksi selles keerulises olukorras. see oli minu esimene sõnum, teiseks, mida nüüd teha? kindlasti peame valmistuma kõige mustemaks stsenaariumiks, me ei saa britte päästa, nemad ise peavad otsustama, mida teha, ent me peame valmistuma mustaks stsenaariumiks. teiseks, kui äh, poliitikud läbi kukuvad, kui enam, enamuse, enamus ei suuda otsustada, siis äh, järgmiseks loogiline samm oleks küsida rahva käest, mida teha. ja kolmas võimalus äh, on arutada, kas pikendada äh, tähtaega või mitte, kuid äh, tähtaja pikendamiseks on vaja mõistlikke argumente. seega olgu selge, et mina ja Rahvapartei leiame, et äh, meil ei ole tarvis tähtaega ühtegi, ühegi päeva jagu pikendada, kui äh, Suurbritannia ei ütle, mida nad selle ajaga kavatsevad pihta hakata lisaks nendele võimalustele lisaksin ühe elemendi veel, mida noored saaksid teha. Äh, see on äh, teatav kaitsemüür, meie Euroopas, meie näeme, et meil on siin üsna stabiilne olukord, meie oleme ühises leeris, meil on selged eesmärgid, mida me soovime saavutada, aga järgnevatel nädalatel on oht, et äh, Londoni poliitiline ebastabiilsus mõjutab ka meid siin Euroopas, selline oht on olemas, siin on kaks elementi väga tähtsad, esiteks võib juhtuda, et ikka ja jälle, ikka ja jälle ülemkogus räägitakse mitte Trumpi kaubanduspoliitikast Hiinast, vaid ikka ja jälle Brexitist. ja seetõttu ei saa me jätkata nii, nagu oleme siiamaani käitunud, et poliitilises ruumis jagub äh, jagub aega ainult Londoni probleemide arutamiseks ning teine element on see, et Euroopa valimised on uksele koputamas, kampaania juba on käima lükatud ja me peame selgelt välja ütlema, et nüüd Euroopa valimiste eel on ka eurooplastel aeg otsustada oma tuleviku üle. seega see, ei saa me seda aega kulutada Brexiti aruteludele ning seetõttu ma leian, et aeg on otsas ning äh, Suurbritannia peab, äh, Ühendkuningriik peab otsustama, mida nad soovivad oma tulevikuga ette võtta. meie usume Euroopa Liidu projekti ning Euroopa Liidu liikmetele on sellised arengud kindlasti häirekellaks. me näeme seda ebastabiilsust, e-, ebastabiilset olukorda Londonis ja me näeme, et me peame ka mandril võitlema populistide ja äärmuslaste vastu. Brexit on ju populistide lihtsate vastuste vili seega ma leian, et Euroopa valimistel me peame moodustama tugeva partnerluse Euroopas, millel on ühine alus, ühi-, ühised väärtused, me, meil on ühine tulevikunägemus ja me kõik peame uskuma Euroopa projekti, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esimees härra Pulmal, austatud president, austatud kolleegid. Äh, kevadine tippkohtumine on klassikaliselt saanud kohaks, kus äh, räägitakse Euroopa Liidu majandusolukorrast äh, täna hommikul me rääkisime juba kliimamuutustest ja mul on üks üleskutse komisjonile ja üleskutse nõukogu esindajale meil ei ole aega. Eh, juba eh, sel kevadisel tippkohtumisel me eh, peame selle tippkohtumise muutma jätkusuutlikkuse tippkohtumiseks. Franz Timmermansil on õigus, me ei saa oodata võitlusega kliimamuutuse vastu. me peame oma instrumendid üle vaatama, me peame stabiilsuse kasvupakti muutma jätkusuutlikkuse paktiks ja need instrumendid, mis meil on, on Äh, instrumendid, mis peavad muutuma äh, jätkusuutlikkuse instrumentideks, see peab olema meie vastus praegusele olukorrale sel kevadel. ja ma tõesti palun teid kõiki, kellel mingi mõjuvõim on, et te teeksite kõik selleks, et see paradigma muutus aset leiaks, meil on seda hädasti vaja. me peame äh, segume seal, kus Antonio Guterres kakskümmend aastat tagasi alustas äh, toona tehti äh, ettepanek äh, Portugali eesistumise all, äh, see puudutas seda põhimõtet, et majanduskasvu, sotsiaalvaldkonda ja muid valdkondi vaadatakse üheskoos ja nüüd me oleme kakskümmend aastat lihtsalt raisanud, meil on vaja uutmoodi poliitikat Euroopa Liidu jaoks. ja Manfred Weber, kui asjad on tõesti nii, et noored Londonist ühtäkki jälle Portugali tagasi lähevad, eh, siis eh, ja see on tegelikult seotud selle riigi arenguga. Antonio Costa, praegune valitsusjuht, eh, on olukorda Portugalis muutnud sotsiaalse kaasatuse poliitika, majanduslik uuendus, keskkonnapoliitika, need ei ole vastuolulised teemad, ei lähe teineteisega vastuollu, ei. ja meil on selliseid muudatusi vaja, me peame tõsiselt tegutsema, meie ühiskonnad vajavad äh, värsket energiat, äh, meie majandusel on vaja õhku äh, ja on vaja uutmoodi mõtlemist. me peame olema valmis selleks ja kui me selleks oleksime valmis olema varem, siis me ei peaks Brexitist praegu üldse rääkima ja ükskõik, mis nüüd juhtuma hakkab tehniliste detailide valdkonnas, selline peab olema ka Euroopa vastus Brexitile, olge julged, teil on vaja uut julgust, te peate äh, uusi kontseptsioone välja töötama koos inimestega ja meie äh, sotsiaaldemokraatidena oleme äh, selle eest võitlemas. Brexit kujutab endast väga kriitilist olukorda me mõistame seda ja me saame äh, ainult loota seda, et äh, alamkoda langetab äh, otsuse järsu Brexiti või raske, range Brexiti vastu. me saame ainult loota seda, et parlament suudab kokku leppida poliitika osas, mm, mis Ühendkuningriigi hoiab siiski tihedalt seotuna Euroopa Liiduna, liiduga, aga kui see ei toimi, kui plaka-, parlament jääb blokeerituks, siis eh, ollakse midagi eh, brittidele võlgu. Take back control, kontroll eh, peab langema inimeste kätesse, siis Theresa May, inimesed peavad saama otsustada äh, Mm, kui teie ei suuda kokku leppida, siis peab inimestel olema võimalus äh, uus otsus vastu võtta, sellepärast et me, mängus on nende tulevik ja mitte ainult parlamendisaadikute tulevik. see tuleb tuua päevakorda, seda tuleb ka tippkohtumisel arutada äh, ülemkogul tuleb tegeleda väga oluliste teemadega, kahe olulise teemasega Mm, tuleb tagada see, et Euroopa valimised oleksid vabad ja õiglased, me peame rohkemat ära tegema, siiamaani ei ole tehtud piisavalt, näiteks internetikontsernide eh, vabatahtlikud kohustused ei ole piisavad ja varjupaigapakett kuulub ka päevakorda tegelikult, tegemist on häbilooga, et me siin vallas ei tegutse eh, ning et me endiselt laseme inimestel Vahemerel surra, ilma et me midagi ette võtaks Äh, me peame võtma Euroopa Parlamendi dokumente mm, tõsiselt, nii et palun äh, mõelge ümber ja pange see teema ka päevakorda, aitäh! suur aitäh, nüüd äh, saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Henkel. No... härra Timmermann, ütlesite, et äh, ei ole paremat äh, lahendu-, lahendust ja.... ja teie, härra Barnier, ütlesite, et äh, ega muid lepinguid ei ole kui see, mis siin praegu valmis on laual. aga ma arvan, et see ei ole õige. Äh, on parem võimalus ja see võimalus on see, et Ühendkuningriik ei lahku Euroopa Liidust. palun lubage mul teile selgitada, kuidas see võib äh, sündida. esiteks tuleb lõpetada Londoni äh, mustamine või karistamine, siin on mitmeid kolleege, kes seda teevad, seda teeb härra Farage minu vasakul käel, härra Verhofstadt minu paremal käel, te teete seda sageli ning komisjon peab samuti tunnistama, et ka nemad vastutavad osaliselt Brexiti eest London on soovinud äh, konkurentsi detsentraliseerimist, äh, pidevat detsentraliseerimist, aga Brüssel on äh, pidevalt nende eesmärkide vastu töötanud. seega, kes on tegelikult kellele selle pettumuse va-, valmistanud? ning mis puudutab ettevõtlust, siis me peame tunnistama ka seda, et Brexit ei ole suur katastroof mitte ainult Ühendkuningriigi jaoks, vaid on seda ka Euroopa Liidu jaoks kui Suurbritannia lahkub äh, Ühendkuningriigist, siis lahkub äh, Euroopa Liidust, siis lahkuks Euroopa Liidust justkui üheksateist äh, keskmise suurusega riiki, kuna nende toll on lihtsalt nii suur. me peame tunnistama, et me peame jagama seda vastutust. ilma Ühendkuningriigita tuleb tunnistada, jääb Euroopa Liit konkurentsivõimetuks vähemalt Põhja-Ameerika, Hiina, Jaapani, Kagu-Aasia kõrval. komisjonil on praegu ajalooline võimalus midagi teha tuleb äh, toetada neid, kes Ühendkuningriigis soovivad teise referendumi korraldamist. me peame veenma Brexiti pooldajaid, et et, et nad peavad meelt muutma, neil õnnestub veel oma maine päästa. me ei pea mitte ainult toetama tähtaja pikendamist, vaid pakkuma seda ilma tingimusteta. lisaks tuleb äh, anda neile suurem autonoomia sisserände kontrollimisel siis eh, ehk õnnestub eh, korraldada teine referendum, mille tulemus oleks edukas ja Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu. Euroopa Liit ei ole täielik, kui sinna ei kuulu Ühendkuningriik. ja nüüd saab sõna liberaalide esimees härra Verhofstadt. suur aitäh, ma pean kõigepealt härra Henkelile ütlema, et mina olen isiklikult alati öelnud, et äh, Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust äh, on Euroopa Liidu jaoks läbikukkumine. kui selline suur riik nagu Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, äh, siis on väga keeruline öelda, et oi kui tore see on. ei, hoopis vastupidi, ma arvan, et Ühendkuningriik tegelikult kuulub Euroopa Liitu ja ma olen üsna kindel, et järgnevatel aastatel me näeme põlvkonda, kes tahab tagasi pöörduda Euroopa Liitu. ma olen täiesti kindel, et noor põlvkond, selline noor põlvkond on Ühendkuningriigis juba olemas ja nemad langetavad teistsuguse otsuse võrreldes sellega, mida teie praegune valitsus on vastu võtnud. aga härra Henkel, ma tahaksin, et te räägiksite sellest oma sõpradele, oma fraktsioonis ja et see ECR-is, äh, kus äh, on enamik Brexiti pooldajaid praegusel hetkel. väga lihtne on meile õppetunde jagama, eriti just mulle. Te äh, saate öelda, et oh, teile ei meeldi Brexit, britid, hoopis vastupidine on tegelikult tõsi ja teie fraktsiooni liikmeid tundub, et siin praegu ei ole teile aplodeerida, mitte kedagi ei ole siin teie hulgast. teiseks, härra Henkel, reaalsus on järgmine Need, kes kogu seda Brexitit, äh, kogu selle Brexiti äh, käima lükkasid, te teate väga hästi, kes need on, äh, Nende poolt oli tegemist püüdega kontroll enda kätte tagasi võtta, see oli Brexiteerside mm, loosungi lause, see on endiselt selline, aga nüüd tundub, et Brexit on kontrolli alt väljumas ja, ja, ja kontrolli kellegi käes ei ole, asjad on lihtsalt kontrollimatult edasi arenenud hoopis äh, ja härra Henkel, ainus võimalus see probleem lahendada, sellest ei rääkinud, äh, peitub selles, et äh, Briti poliitikas jõutakse parteiülese koostööni, et töötatakse välja kompromiss, ühisnägemus leiboristide ja konservatiivide vahel. kuidas on võimalik lahendada Brexiti sarnast eksistentsiaalset probleemi? Äh, seda ei ole võimalik teha, kui kaks suurt parteid teineteist äh, maha püüavad nottida. Äh, ei, tegemist on väga suure probleemiga riigi jaoks, kogu meie mandri jaoks. Teie üleskutse peaks siin olema selline, et kolleegid ei tohiks teineteist omavahel rünnata. brittidele tuleks öelda, et nemad peavad hakkama tegelema kokkuleppele jõudmisega kahe suure partei vahel ja et nad saaksid siis töötada välja äh, arvamuse, mida meie parlament siin saaks toetada ja see peaks peegeldama tihedaid suhteid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. ja ma arvan, et see on viis edasiliikumiseks ja Äh, Briti poliitikas äh, on vaja seda, et riigi huvid pannakse esikohale parteipoliitiliste huvide asemel, mis praegusel hetkel valitsevad ja võimutsevad Briti poliitikas ja alamkojas nüüd järgmine küsimus, äh, see pikendamise küsimus. mina ei taha mingit pika mm, lisaaega ja ma ütlen selle välja väga avatult. Äh, jah, anname nüüd pikendamise või, või lisaaja, ähm, äh, mis lõpeb alles pärast Euroopa valimisi ja siis valimised võetakse Brexiti pooldajate poolt pantvangi ja siis me tegelikult ei saagi rääkida tegelikest probleemidest ja reformidest, mida Euroopa Liidus on vaja, me räägime siis ainult Brexitist ja Äh, seda äh, härra Farage tahabki, miks ta seda tahab, sellepärast, et ta tahab palka äh, edasi saada äh,, mida ta saab siis oma offshore ettevõtete arvetele kanda ja teine põhjus, miks ta seda tahab äh,, ja teine põhjus on see, et ta tahab jätkata oma töö tegemist, oma räpase töö tegemist Euroopa Liidus. ta tahab püüda hävitada Euroopa Liidu seestpoolt ja see on tema tegevuse eesmärk. ja mina arvan, et seda meil ei ole üldsegi mitte vaja meil on vaja kindlust äh, alamkoja poolt, äh, äh, nagu härra Henkel ka juba nõudis, see on see, mida meil vaja on. mina olen seetõttu mis tahes edasilükkamise vastu, üks päev, üks nädal, kakskümmend neli tundi, ma olen kõige selle vastu, kui see ei põhine alamkoja otsusel ja konkreetsetel ettepanekutel, miks nad seda tahavad, mida nad teevad selle lisaajaga, tolliliit äh, siis on, kui tegemist on tolliliiduga, siis on tolliliit, äh, kui on tegemist Brexitiga, siis on Brexit, aga lihtsalt otsustage ära, mida te tahate, sellepärast et selline ebakindlus ei saa jätkuda. Äh, see ei ole võimalik meie jaoks, brittide jaoks ja see on võimatu ka kodanikele, nii ei tohiks jätkuda. aitäh ja nüüd saab roheliste nimel sõna fraktsiooni juht härra Lamberts suur tänu, härra president, kallid kolleegid, jälle kord on äh, ülemkogu president otsustanud mitte meist välja teha, peab ütlema, et see, millest Donald Tusk liidritele rääkis, on pehmelt öeldes lihtsalt äh, noh, kahvatu meil on ju prioriteedid teada, juba kolm aastat oleme oodanud äh, nõukogult öö, äh, otsustavaid samme ja nüüd otsustati, et midagi ei otsustata. Äh, valitsusjuhid ja riigipead on näidanud, et nad ei suuda kokkuleppele jõuda, pool aastat pool aega kuulutatakse kusagil parlamendis kokkulepete otsimiseks, aga meie ootame kokkulepet liidritelt. kus see eh, juhtpositsioon on? me oleme otsustavaid meetmeid oodanud juba eh, üle kümne aasta selleks, et päästa meie kliima, aga liidrid on lihtsalt eh, kurdid ja tummad seistes meie noorte ees kus siis see juhtpositsioon on siis, kui meie kodanikud tõusevad üles eh, selle vastu, et rikkus keskendub järjest rohkem ainult väheste kätte. maksuõiglus, tööturu paindlikkus, metsiku globaliseerumise vastane võitlus, need teemad peavad ka olema liidrite kohtumiste päevakorras. Nad peavad olema teadlikud nendest probleemidest. ja nüüd ülemkogu, järjest rohkem valitakse ähm, teemasid, ehm, mis ei vii kuhugile, me räägime ju eraelu austamisest, proportsionaalsusest, Ähm, me räägime äh, võimalusest astuda äh, vägivalla vastu. Äh, parlament on loomulikult vastu sellele, et ähm, Ungari Ungari vastu midagi ette ei võeta, me ootame loomulikult, ootame nõukogult midagi, aga me jäämegi ootama, ootame head tahet nendelt, kes nii-öelda äh, suured liidrid on, aga jäävad tegelikult sabassörgijateks tõelised liidrid peaksid sotsiaalse ja majandusliku õigluse eest, kliimamuutuste vastaste võitluse eest seisma, see peab olema Euroopa projekti südameks, tänan ja nüüd äh, saab äh, sõna kuue NGL fraktsiooni esinaine proua Zimmer. austatud daamid ja härrad, äh, te kõik tunnete ja teate filmi, üht filmi ja mm, kui võtta nüüd arvesse tulevast ülemkogu kohtumist, siis Äh, seal räägitakse Brexiti tulemustest äh, ja sellest, kuidas läbirääkimised äh, Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel aset hakkavad leidma, aga on tegelikult veelgi olulisi teemasid näiteks Pariisi kliimaleppe täitmine, Euroopa Liit on vastutav äh, selle eest, et jätkusuutlik areng oleks tagatud. me peame nende teemadega tegelema, sellepärast et meie Euroopa Liiduna peame seda tegema nii Euroopa Liidu siseselt, aga me peame võtma arvesse ka seda, mis meie ümber aset leiab. me peame edusamme saavutama, omalt poolt asju mõjutama selleks, et e-, elanikele tagada eh, head elutingimused ja seda üle kogu maailma, see on meie vastutus Euroopa Liiduna, aga eh, selle kõige asemel eh, oleme me taaskord jälle silmitsi olukorraga, kus teistkordselt on tagasi, väljaastumislepe purustatud alamkojas. Theresa May on teist korda nüüd tupikusse jooksnud ja nüüd äh, tulemus on see, et ei ole enamuse toetust äh, korrapärasele Euroopa Liidust lahkumisele. Äh, Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus kodanikud on mures. Euroopa Liidu kodanikud, osad neist elavad Ühendkuningriigis, Ühekuningriigi kodanikud elavad Euroopa Liidus, lisaks veel Iiri kodanikud. Ähm, sageli praeguses olukorras võib juhtuda, et ettevõtted hakkavad kolima mujale, näiteks Belfasti, sest et arvatakse, et Belfast jääb Euroopa Liitu. paljudel kodanikel ei ole võimalik eh, oma sääste mujale paigutada Suurbritanniast väljaspool ja pered peavad muretsema selle pärast, Äh, ku-, kuidas Euroopa Liidu kodakondsus saada, äh, enamus ei suuda seda kuidagi tagada endale ja oma lähedastele äh, peame vaatama, millised on selle kõige tulemused haridussüsteemile, tervishoiusüsteemile, kuidas see kõik mõjutab erinevate piirkondade majandust ja arengut ja seeläbi ka sealseid inimesi ja meie peaksime tundma eh, vastutust just kodanike ees Euroopa Liidus, mitte eh, Briti valitsuse ees või parlamendi ees, me eh, peame olema kohustatud tegutsema kodanike nimel ja mina leian, et me peame rääkima kahest tagajärjest, eriti kui me, kui me valmistame enda ette ette kahekümne üheksandaks märtsiks äh, äh nii-öelda hulluks äh, reedeks, Mad Friday'ks äh,. me Äh, peame äh, tagama äh, ringkaitse kodanike õigustele, me peame tagama selle, et kodanike õigused Euroopa kodanike puhul ja Ühendkuningriigis olevate kodanike puhul ei satuks ohtu, me oleme siin vastutuse võtnud ja me oleme lubanud seda teha ja nüüd on kätte jõudnud ülim aeg, et me seda ka selgelt välja ütleme. ja me peame Mm, Iirimaale edasi jõulist toetust avaldama ja me peame ka ütlema, et me oleme vastu jäigele piirile ja me oleme vastu mis tahes muudatustele Suure Reede lepingus. Äh, ja inimeste õigused ja turvalisus ei tohi selles Euroopa osas ohtu sattuda, aga tegelikult on lahendus väga lihtne. Äh, kuidas backstopi probleem lahendada? Iiri saarel ei tohi olla piire, ei tohi olla piirikontrolle eh, ega tõkkepuusid. Iiri eh, eh, ühtsus oleks kõige lihtsam lahendus, siis ei oleks Euroopa Liidul probleeme, iiridel ei ole, iiri, iirlastel ei oleks probleeme ja Brexiti pooldajatel ei oleks ühtegi muret enam see oleks hea lahendus, Briti valitsus ütles ka täna, et Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi vahel ei ole mingit kontrolli, ei tule kontrolle ja võib-olla on väiksem Suurbritannia äh, olulisem kui ähm, mõningate parteide huvid ja ma arvan, et me peame äh, nõudma siinkohal tegutsemist, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna EFTD fraktsiooni nimel härra Farage. After... suur tänu, peale kahtekümmet aastat äh, lootsin, et see on minu kõige viimane kõne, aga noh, tulen tagasi juulis ja paljud tunnevad sedasama, nii härra Barnier, ma ütlesin, see leping läbi alamkoja ei lähe, ei läinud, lükati tagasi ma arvan, et te palusite liiga palju, nõudsite liiga palju ja äh, kolmkümmend üheksa miljardit naela on tegelikult ähm, suur auk teie eelarves, aga noh, näete, äh, alamkoda äh, teeb täna kõik selleks, et ähm, Brexiti hääletust alt vedada, noh muidugi me lahkume kahekümne üheksandal märtsil, olenemata sellest, kas meil on leping või mitte ja nüüd peab ütlema, et see lõhe meie poliitikute ja Ühendkuningriigi avaliku arvamuse vahel on tohutu. avalik arvamus on muutunud rangemaks, inimesed on palju ühtsemad selles riigis mida ma olen jälginud aastaid, me tahame lahkuda, lahkuda ja see puudutab äh, nüüd paljusid, ka neid, kes enne soovisid jääda, sest nemad austavad demokraatlikke põhimõtteid ja meil on olnud kõrini. me oleme näinud, äh, kuida-, kui vihaselt põrnitsetakse meie riiki, kui vihane on härra Verhofstadt olnud, kui järeleandmatu on olnud ähm, härra Barnier, millised, millised solvangud on tulnud härra Tuskilt. me ei taha Euroopa Liidu juhtimise all olla, me tahame ise oma elu korraldada. ja järgmised sammud on sellised, et järgmisel neljapäeval eh, peaminister Theresa May